demokraatia õigusriigiga seotud rikkumisi käsitlevad resolutsioonid ettepanekud. kõigepealt räägime siis Kambodžast ja Laosest. ja kõigepealt saab sõna härra Sar-, proua Sargentini. suur tänu. minu panus on suunatud Kambodža ja Laose tekstiili ja suhkru tootmise tootjatele. päris raske on aru saada, mis seal toimub, aga vähemalt Euroopast lähtuvate rahvusvaheliste firmade kaudu on meil võimalik seda katsuda aimata näiteks tekstiilisektor moodustab vaid umbes, tekstiilisektoris makstav palk on vaid veerand sellest, mida üks üle, äraelamist võimaldav palk on. ekspluateeritakse tüdrukuid ja naisi, ekspluat-, ekspluateerimine on ka üks vägivalla vorme ja see just toimubki Kambodžas ja Laoses. Äh, Saksa ja Hollandi Äh, esindajad, Euroopa Liidu esindajatega koos töötavad selle nimel, et seal makstaks korralikku palka äh, ja ka kauplused Euroopas peaksid hoolitsema selle eest, et see hind, millega nad müüvad äh, oma kaupu, oleks selline, mis võimaldaks ka seda äraelamist võimaldavat palka maksta. suhkru tootmises on samasugune olukord, suhkrut tootmiseks vajaliku maa kättesaamiseks on inimesi nende maadelt välja aetud, see on ka üks vägivalla vorme. suhkrut kasutatakse ka kõikjal Euroopas ja meie oleme tänu sellele ka selle asjaga seotud aga näiteks Coca-Cola ütles, et nemad ei ole nõus enam sellega, sellise asjaga kaasa minema. suur tänu, härra Sargentini ja nüüd proua de Kaiser, üks minut. nüüd on aasta juulis äh, äh, äh, mm, toimusid valimised, mis toimusid mille käigus toimus palju rikkumisi ning Eh, toimusid ähm, väga mitmed meeleavaldused, muuseas ka tekstiilitööstuse meeleavaldused. Nende töötingimused on äh, ja, ja, ja, rangelt halvenenud viimaste aastate jooksul ning äh, meeleavalduste käigus tulistati äh, päris kuulidega meeleavaldajate pihta meie, eurooplased, endiselt äh, kaupleme äh, kolmanda maailma äh, inimeste elu ja tervise arvel. võttes arvesse, mis toimus Bangladeshis, võttes arvesse, mida on öelnud Maailma Tööorganisatsioon olukohta, olukorra kohta ka Kambodžas, peame vastu võtma resolutsiooni, mis nõuaks olukorra rahustamist Eh, koha peal ning eh, nõudma samuti valimispettuste heastamist pärast viimase aasta juuli valimisi. tänan, nüüd saab sõna proua Šake. me oleme väga mures nende vägivalla eh, aktide üle, mis Kambodžas ja Laoses on toimunud. valimised ei olnud vabad ja seda tuleb vab eraldi uurida. on laiali aetud rahumeelseid Äh, demonstratsioone. me nõuame, et äh, inimesed saaksid kasutada oma kõne ja äh, kogunemisvabadust ja et ka poliitilist opositsiooni ei takistataks oma õiguslikku rolli mängimast Kambodžas. ja Need asjad on hädatarvilikud, et riik saaks edasi areneda ning meie Euroopas peame hindama seda kõike, mis on viimasel ajal siin toimunud äh, nendes riikides ja peame ka vaatama, et äh, Euroopa firmad, kes seal töötavad, mak-, tegutsevad, maksaksid oma töölistele elamisväärset viisakat palka ning peab hoidma äh, kinni nendest lepingutest, rahvusvahelistest lepingutest, millega on Äh, liitutud. paar sõna Laose kohta. me oleme ikka väga mures inimõiguste olukorra pärast Laoses ja kutsume seda valitsust üles äh, väga viivitamatult teatama, mis on juhtunud Sombat Sompoonega, inimõiguste ja keskkonnaõiguste aktivistiga ja ka teiste äh, äh kadunud inimestega, kelle kohta pole mingeid teateid. suur tänu! suur tänu! nüüd härra Sandekaar saab kaks minutit kõnelda. suur tänu. teist korda ühe aasta jooksul meie siin Euroopa Parlamendis arutama, arutame resolutsiooni, mis käsitleb ühte konkreetset isikut, nimelt Sombat Somfoni viieteistkümnendal detsembril kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal kadus ta, ta äh, rööviti politseijaoskonna ees Laose pealinnas Vientianis ja keegi ei ole teda sest saadik näinud. nüüd, kus me jälle seda asja arutame, teeme me seda sellepärast, et, et enne seda, kui ta kadus, töötas tema inimõiguste äh, nimel ja tema aitas organiseerida äh, üheksanda ASEAN-i äh, ja Kagu-Aasia maade äh, kogunemise, mis toimus just vahetult enne seda, kui ta kadus. me räägime sellest ka sellepärast, et temast on saanud sümbol, sümbol sellise, nende inimeste kohta, kes Laoses ja ka mujal Aasias töötavad rasketes tingimustes inimõiguste nimel, kuid keda surutakse alla. Laose võimud püüavad äh, Ähm, sundida meid unustama tema kadumist. Nad äh, tõrguvad, nad ei võta kõige vajalikumaid samme, ilmsemaid samme, mis on tarvilikud selleks, et see asi lahendada. nägin seda isiklikult, kui ma külastasin sellel sügisel laost. Läinud nädalases äh, e-kirjas möönab ka laose saatkond Brüsselis, et kõige värskemad andmed selle uurimise kohta pärinevad seitsmendast juunist kaks tuhat kolmteist ehk siis kuus kuud tagasi. see on täiesti skandaalne. ja meie resolutsioonis nõutakse tegusid ja tegusid tuleb teha ja teeme selgeks, et senimaani, kuni asjad ei ole ära lahendatud, eh, on eh, see takistuseks, et Laos saaks ÜRO Inimõiguste Nõukogu liikmeks ja kui äh, Äh, seda ei tehta, siis järgmiseks me võtame sanktsioonid, äh, sellepärast et me võlgneme selle kõikide nende inimeste, kõigile nendele inimestele, äh, kes võitlevad inimõiguste eest Laoses, me ei unusta Sombahit. nüüd härra Tšanok. Uh, kahekümne seitsme aasta reegel ja, ja valitsus on olnud juba Laoses ja see tõesti näitab seda, missugune viletsus valitseb Laoses ja seda näitab ka meie arutelu täna. viimased läinud aastased valimised Kambodžas olid ebaseaduslikud ja sellega kaasnes vägivald opositsiooni vastu. ja nüüd see vägivald kandub ka sellesse aastasse. juba viis Äh, demonstratsioon, viis demonstratsioonist osa võtnud tekstiilitöötajat on tapetud. Äh, Laos, see on kommunistlik diktatuur, äh, seal on röövitud inimõiguste aktiviste Sombath Somphone ja kuna Lao valitsus tõrgub asja uurimast, ei võta ka rahvusvahelist abi selleks vastu, see tekitab samuti murest muidugi asjad võiksid Euroopa Liidu jaoks paremaks minna, et me esitaksime tingimused eh, oma eh, arenguabipakettidele kummagile riigile, nõnda et see sõltuks eh, valitsuste tegu, tegevusest. tänan, härra Tšanok. ja nüüd poolteist minutit, härra Lissek. suur tänu, president tõesti on väga hea, et me Kambodža ja Laose olukorda täna uuesti käsitleme, sellepärast et sealne olukord on täiesti vastuvõetamatu meie kõigi jaoks. pärast hiljutisi valimisi, mis ei vastanud rahvusvahelistele standarditele, on Kambodžas olnud äh, väga suuri meeleavaldusi ja seda nii äh, tekstiilivabriku tööliste olukorra kui ka üldise poliitilise situatsiooni tõttu. Äh, arvesse tuleb võtta ka politsei ja julgeolekujõudude käitumist ning seda, et äh, mõned meeleavaldajad on seetõttu isegi hukkunud ja paljud haavatud. tegemist on selliste teemadega, millest tulebki rääkida mis tuleb võtta teravdatud tähelepanu alla ning Kambodža valitsusele tuleb panna südamele, et nad peaksid läbirääkimisi opositsiooniga ja et nad kannaksid hoolt haavatute eest. ma loodan ka, et Euroopa Liidu kõrgetasemeline esindaja seda olukorda jälgib ning et Euroopa Liit saadab koha peale oma erisaadiku, kellele antakse volitused selle teemaga tegeleda ning äh, lause puhul ütlen ma seda, et äh, Sombas äh, somfooni kadumise asjaolud tuleb välja selgitada ja seda olukorda tuleb jälgida. aitäh teile, härra Liisek ning nüüd saab sõna proua Essaja. arvoisa puhemees. aitäh, president, lugupeetud volinik nii Laose kui Kambodža korral räägime me ju ennekõike inimõiguste aktivistide ja opositsiooniliikmete olukorra kaitsmisest ja parandamisest. me oleme siinkohal rääkinud ka sellest, millised on tingimused tööturul ja et nende halbade tingimuste tõttu ongi olnud meeleavaldusi ning eh, jaanuaris toimusid, kolmandal jaanuaril toimusid Kambodžas eh, sellised meeleavaldused, kus viis inimest tapeti ning haavati rohkem kui kolmekümmend inimest ja kõike seda sellepärast, et tekstiilivabriku töötajad nõudsid paremaid tingimusi. demonstratsioon eh, muutus vägivaldseks, politsei kasutas jõudu, see jõud oli ülemäärane ja seetõttu siis surmatigi seal kaks inimest lause puhul tahaksime ka eraldi rääkida Sombat Somfonist kes eh, on eh, üle kolmekümne aasta võidelnud eh, väga vaese riigi kodanike õiguste eest. me nõuame, et selgitataks välja, mis temaga õieti juhtus, sest praegu ei ole temast mitte midagi teada. aitäh! suur tänu teile, proua Esaja! nüüd proua Senetsina üheks minutiks Mikro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 kus valitseb äärmiselt suur ebavõrdsus ja kus inimesed on äärmiselt vaesed ja ka väga õnnetud, väga palju on neid, kellel tuleb elada vähem kui ühe dollariga päevas. kolmandal jaanuaril kaks tuhat neliteist toimus seal meeleavaldus, mis oli täiesti rahumeelne, kuni politseinikud seda ründasid, tappes viis inimest ja haavates rohkem kui kolmekümmend. sel põhjusel nõuame me, et Kambodža ametivõimud selgitaksid välja, mis sellel demonstratsioonil õieti juhtus ja analüüsiksid seda, kas tulirelvade kasutamine oli tegelikult vajalik, kas oli õigustatud avada tuli ja nõuame ka, et vabastataks ähm, kodanikuaktivistid ja et taastataks õigus rahumeelselt meelt avaldada. ning mis puudutab Kambodža väidetavalt ebaõigeid välimusi äh,, valimisi, vabandust, juulis kaks tuhat kolmteist, siis tuleks need samuti üle vaadata. on selge, et täita tuleb inimõigusi ja et äh, täita tuleb ka maaomanike õigusi ja kuni neid õigusi ei täideta, tuleks meil peatada oma suhted Kambodžaga. peale selle tuleb vaadata kindlasti ka seda, mis juhtus Laoses. suur tänu teile! proua Sensin, ma panen kõigile kohalviibijatele südamele, et nad ei loeks oma teksti lihtsalt lehtedelt maha ja seda ülihelikiirusel, sest sellist juttu on väga raske, kui mitte võimatu tõlkida. seetõttu palun ma teil kõigil rääkida tavalises kõnetempos, muidu kannatab tõlge. ja nüüd härra Benjan, üks minut suur aitäh, president. umbes aasta tagasi rääkisime tegelikult siin juba Sombat Somfoni röövimisest ja kahjuks ei ole mitte midagi muutunud. tema rööv tõi kaasa üldise hirmuõhkkonna ja see püsib endiselt, kuid Kambodžas on olukord veelgi hullem kui me vaatame seda, mis juhtus tekstiilivabriku meeleavaldusel, mida tegid politsei ja julgeolekujõud, siis on see täiesti õudne ja õudne on ka see, kuidas toimusid valimised juulis kaks tuhat kolmteist väga halb on äh, ka relvaalane initsiatiiv Kambodžas ning äh, ma arvan, et Euroopa Liit äh, peaks tegema rohkem selleks, et hinnata inimõiguste alast olukorda nii Kambodžas kui Laoses, sest et tegelikult ei ole mõeldav, et valitsus võtab kelleltki ära lihtsalt tema maatüki või tema kodu ja selle eest mingit kompensatsiooni ei maksa. liberaalid ja demokraadid paluvad täna meil täita oma kohustust kontrollida, et kedagi ei tõstetaks kuskilt välja, ilma et talle makstakse täielikku kompensatsiooni ning ükski ettevõte ei võiks sellisest valitsuse initsiatiivist saada ebaõiget kasu, aitäh! aitäh ka teile, härra Benjan ning nüüd üks minut härra Migalskile. lugupeetud president, daamid ja härrad, mõned siinkõnelejad on juba rõhutanud asjaolu, et tegelikult oleme me Sombat Somfooni küsimust juba arutanud siinsamas kojas, ka mina olin sellel debatil ja äh, kordan seetõttu veel kord üle, et tegelikult äh, tõepoolest äh, kõik need õnnetud inimesed ootavad meie abi, nad ootavad, et meie kaitseksime nende õigusi, et me pöörduksime nende valitsuste poole ja paneksime valitsustele südamele, et inimõigusi ei tohi rikkuda. kuidas on praegu seotud Kambodža ja Laose sündmused? ma arvan, et nad on seotud selle tõttu, et mõlemad puudutavad inimõiguste rikkumisi ja meie omalt poolt peamegi nõudma, me peame nõudma, et jõupingutusi veelgi tõhustataks. ka meie ise peame tegema jõupingutusi, kuid jõupingutusi peaksid tegema liikmesriigid eraldi ning äh, proua Catherine Ashton me peame nõudma, et inimõiguste aktivistid nendes äh, riikides äh, vabastataks, neid tuleb aidata materiaalselt ja ka moraalselt, aitäh. aitäh, härra Migalski. nüüd härra Paška, poolteist minutit z daní našich občanov podporujeme suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, daamid ja härrad. paistab, et me rõhut-, et me toetame mitmetes riikides demokraatlikku liikumist. see tähendab seda, et me proovime nende riikide poliitilistele liidritele selgitada, et meie siin Euroopa Liidus äh, tahame kolmandaid riike aidata ja soovime, et nendes riikides oleks ka tsiviliseeritud äh, ja õiglane valitsus aga tegelikult peaks, tähendab see seda, et tuleb keskenduda kodanikele, mitte ennekõike õiguskaitseorganitele. see rünnak, mis pandi toime tekstiilivabriku töötajate vastu, on läbikukkumine ja läbikukkunud on siinkohal Kambodža valitsus, kusjuures selline käitumine on täiesti andestamatu samamoodi on andestamatu äh, valimistulemuste võltsimine ja opositsiooni, äh, opositsiooni esindajate ründamine, see on äh, vastuvõetamatu, me ei või seda tolereerida ja võttes arvesse, kui palju meil on poliitilist mõjuvõimu, on meil tegelikult võimalik seda situatsiooni ju mõjutada ja muuta, seda me peamegi tegema, nii et paraneksid näiteks muuhulgas ka selle tekstiilivabriku töötajate töötingimused tuleb ju meeles pidada, et see, mida nad toodavad, jõuab lõpuks siia Euroopa turule ja seetõttu võiksime rohkem ja paremini ära kasutada oma diplomaatilisi sidemeid ning paremini suhelda kõnealuste riikide äh, valitsustega. aitäh! aitäh, härra Praška ja härra Kleis, poolteist minutit. suur aitäh! Laoses valitseb üks ainus partei ja seda juba pikka aega ning Kambodžat nimetab Human Rights Watch kommunistlikuks autoritaarseks koalitsiooniks, kus väidetavalt on demokraatia, aga tegelikult mitte. me räägime siin kahest riigist, kus valitseb tõepoolest sotsialistlik kord, aga demokraatiat seal tegelikult ei valitse tegelikult ei ole ajaloos olnud mitte ühtegi kommunistlikku režiimi või ideoloogiat, kus inimõigusi austatakse või kus väli, kus oleks üldse võimalik tõeline demokraatia. kuid mitte selles ei ole asi. asi on ka selles, et kommunistlikes riikides ekspluateeritakse töötajaid veelgi rohkem kui mujal. Nad võivad äh, küll rääkida vabaturust Nad võivad rääkida äh, sellest, et vaba turg ei kaitse töötajate õigusi, nemad aga kaitsevad. tegelikult see nii ju ei ole, vaatame Hiinat, vaatame Kambodžat, vaatame ükskõik millist riiki. Kambodža tekstiilivabriku töötajate demonstratsioon suruti maha veriselt, äh, tapeti viis inimest, äh, haavati umbes kolmekümmend ja mitukümmend inimest sattus vanglasse. meie peame töötama välja äh, mingisuguse sellise kasutajaplatvormi, mille kaudu meil õnnestuks neid fakte paremini tuua avalikkuse ette ning me peame sanktsioneerima riike, kes selliseid rikkumisi toime panevad, aitäh. aitäh ja nüüd äh, poolteist minutit proua Korhola. lugupeetud president, opositsiooni liidrid äh, kohtusid eelmisel sügisel ning äh, selgus, et opositsiooniliidrid äh, ja ka erinevad demonstrandid on endiselt ohus. Nad nõuavad seda, et parlament toetaks demokraatiat ning ning seda praegu ei tehta, rikutakse opositsiooniliidrite ja demonstrantide õigusi. on uuritud kõiki neid juhtumeid, mis nendes riikides on aset leidnud, kuid sellest ei piisa, neid peab uurima ka rahvusvaheline üldsus tuleb võtta vastutusele need, kes on toime pannud rikkumisi, millest osad on vägivaldsed ja ei tohiks lubada seda, et vägivaldselt surutakse maha täiesti rahumeelne meeleavaldus, nagu Kambodžas, nagu Kambodžas juhtus me peame nende riikide valitsustele ütlema, et inimõiguste rikkumisi tuleb uurida, et tuleb vabastada kakskümmend kolm aktivisti, kes praegu kinni istuvad, et sellele vabastamisele ei tohi seada mingeid lisatingimusi ning et tuleb tagasi võtta kõik süüdistused, mis on praegu opositsiooni vastu esitatud ning tuleb äh, ka kaotada see keeld rahumeelseks äh, kogunemiseks Kambodžas. aitäh, proua Korhola ning nüüd äh, viimasena enne vaba mikrofoni härra Stevenson. suur aitäh, president mina soovin, et registreeritaks minu vastuhääl, minu protest. siin me räägime kiireloomulistest asjadest, vähemalt see nii peaks olema, kuid äh, Somba Tsonfon äh, rööviti ju juba tükk aega tagasi ja peale selle on tema küsimust siin juba ükskord arutatud. tekstiilitöötajate demonstratsiooni verine mahasurumine ei ole loomulikult midagi sellist, mida me võiksime lihtsalt ignoreerida, aga käitugem äh, perspektiivitundega Kambashas äh, rööviti seitse isikut, esimesel septembril viis naist, kaks meest, nende osas ei ole mitte midagi ette võetud. Iraagis on kodusõda, Süürias veresaun, siis on veel pagulaskriis ja äh, Liibanonis äh, pommitatakse päevast päeva. see, mis Beirutis toimub, Beirutis toimub, on õudne, aga selles osas me ei võta midagi ette, keegi ei pane neid äh, küsimusi kiireloomuliste resolutsioonide päevakorda. see on ebaproportsionaalne. suur tänu teile, härra Stevenson. nüüd vaba mikrofon. kõigepealt saab sõna härra Kukan, teil on üks minut kõneaega kõigile suur tänu teile kõigile. ma olen nõus teiste sõnavõtjatega. Eh, Kambodžas ja Laoses vajatakse meie toetust nende eh, riikide eh, olukord on väga tõsine, need riigid, ametiühingud on lahutamatu osa sealsest kodanikuühiskonnast me peame lõpetama ära vägivalla ja repressioonid, Euroopa Parlament peab juhtima tähelepanu problemaatikale selles piirkonnas, on toimunud vägivaldsed kokkupõrked, mille käigus on olnud ka hukkunuid. Ehm, tahaksin teha üleskutse poliitikutele, tuleb uurida, mis seal toimus ning mis äh, puudutab aga ähm, härra äh, Somfone röövimist, siis ka seda tuleb ähm, uurida. järgmisena saab sõna härra Taravela. suur tänu, kallid kolleegid. mind samuti kurvastab et me oleme erinevad küsimused omavahel segamini ajanud, praegu me peaksime tegelema Kambodžaga, kuigi ka Laoses on tõed, probleemid ähm, tõsised nüüd miks me siis räägime Kambodžast, sest kolmandal jaanuaril toimusid ähm, tekstiilitööstuse töötajate meeleavaldused, äh, nad nõudsid paremaid palku, need äh, äh, mitte ainult suruti maha, seal oli ka viis hukkunut ning kümneid haavatuid on rängad repressioonid töötajate suhtes, kes paluvad kõigest paremaid töötingimusi. see on aktsepteerimatu, sest kombats-, Kambodža põhiseaduses on kirjas õigus rahumeelseteks meeleavaldusteks. Kambodža peab äh, kõiki kodanike õigusi respekteerima, eriti äh, puudutab see neid, kes kodanikke kaitsevad, kes kaitsevad äh, diskrimineeritavaid töötajaid, me peame tegema kõik selleks, et olukord koha peal muutub ja et me saaksime survet avaldada tänu sellele resolutsioonile, aitäh! suur tänu, härra Taravella ja ning viimaks saab sõna proua Jäätenmägi. arvoisa puhemees! lugupeetud president tekstiilivabriku äh, töötajate ja üldse töötajate õigusi ei austata päris paljudes riikides ja äh, just sellistes riikides, kust Euroopa Liidu liikmesriigid äh, tekstiili impordivad. nii et äh, ma arvan, et siingi saalis on äh, paljudel inimestel just praegu seljas midagi, mis on Kambodžas tehtud. ja seetõttu küsiksin komisjonilt, kas Euroopa Liit on mõelnud või kas ta võiks mõelda sellele, et nendele toodetele, mida tuuakse meile kaugemal asuvatest arengumaadest, kas nende puhul võiksime äh, tagada selle, ähm, et need tooted poleks mitte ainult kvaliteetsed, mida me kontrollime ka praegu, vaid ka selle, et on austatud nende inimeste õigusi, kes neid tooteid on valmistanud. et nad töötavad sellistel tingimustel, mis on inimväärsed, eriti siis või vähemalt siis, kui vastava ettevõtte omanike hulgas on ka eurooplasi, aitäh! no proua Jäätenmägi, sellega on arutelu lõppenud, viimasena saab sõna volinik Kallas. president, lugupeetud parlamendiliikmed, me tervitame resolutsiooni vastuvõtmist Euroopa Parlamendi poolt Kambodža ja Laos küsimustes. mis puudutab Kambodžat, siis pärast parlamendis toimunud valimisi rõhutas Euroopa Parlament, kui oluline on kogunemisõigus ja väljendusvabandus. pärast valimisi ning äh, pärast äh, opositsiooni otsust boikoteerida äh, Rahvusassambleed on Euroopa Liit pöördunud kõigi asja osapoolte poole, paludes, et tegutsetaks rahumeelselt ja koostöövalmilt. pärast viimaseid intsidente teisel ja kolmandal jaanuaril väljendas Euroopa Liit oma suurt äh, muret äh, meeleavalduste vägivaldse mahasurumise äh, ja inimeste hukkumise pärast meeleavaldustel. tunneme muret ka Sam Rainsi ja Kem Sokha saatuse pärast ning samuti ka ametiühingute esindaja Rong Chungi saatuse pärast kellel eh, toimus eh, kuninga prokuröriga kohtumine ning kes lahkus Longfeni kohtusaalist eh, vabalt. Euroopa Parlamendi poolt väljendatud mure on juba tõstatatud ka Kambodža siseministriga kohtudes. poliitilise stabiilsuse pärast on oluline ka taastada habras sotsiaalne dialoog valitsussektorite ja teiste sektorite vahel oma delegatsiooni läbi Kambodžas on Euroopa Liit eh, olnud oluline eh, faktor Kambodža valitsuse ja tööstuse eh, esindajate kohtumise vahel ning Äh, samuti see oleme teinud selleks, et valitsus äh, tekstiilisektoris äh, ähm, oleks töötingimused järgima, järgimise all ning et samuti tõstetakse esile, ähm, et samuti uuritaks välja ja karistataks neid, kes ei töö, kelle, kes töötingimusi ei paranda et me peame kõik tegema selleks, et töötajate õigusi kaitsta Kambodžas, see tähendab toetust ametiühingutele, nende võimekust tuleb suurendada. Nad peavad, ehm, peavad ka teiste asjast huvitatud osapooltega koostööd tegema, kutsume endiselt üles praeguste poliitiliste probleemide kiiret lahendamist ning ehm, dialoogi arendamist ehm, Kambodža ja opositsiooni vahel. lugupeetud parlamendiliikmed tervitame Euroopa Parlamendi jätkuvat äh, huvi lause suhtes ning see äh, praegust äh, kiireloomulist resolutsiooni me jagame teie muresid inimõiguste olukorra pärast, toetame teie resolutsiooni ja soovitusi. eriti puudutab see Sombat Somponi vägivaldset kadumist kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta sügisel, see endiselt äh, tekitab meie jaoks suurt muret. välisteenistus on äh, süstemaatiliselt äh, esitanud pöördumisi Laose valitsuse poole, selles küsimuses oleme pöördunud ka presidendi poole. Laos on olnud avatud teatud dialoogiks, on meie uurimised seni olnud tulemusteta Eh, ning eh, igasugused eh, nõudmised uurimisel edasiviimiseks on, sellest on keeldunud valitsuse esindajad. Loodeta, loodame tulevast koostööd peale Euroopa Parlamendi poolt ning oodame, oodame, et Laos et, et Laos äh, võtab vastu rahvusvahelise resolutsiooni, mis puudutab äh, inimeste sunniviisilist kadumist. samas äh, on, on meil vaja regulaarseid institutsioonide põhist dialoogi inimõiguste küsimustes. meil on vaja toetada head valitsustava ja inimõigusi Laoses. viimase kaheteistkümne aasta jooksul oleme näinud konkreetseid tulemusi, eriti puudutab see ratifitseerimist äh, põhi, inimõiguste eh, eh, ratifitseerimist lauses, loodame eh, häid arenguid ka tulevikuks, aitäh! suur tänu teile, härra volinik! seitse muudatusettepanekut, hääletu, on esitatud, hääletus toimub pärast täna õhtuseid arutelusid, nüüd järgmisena päevakorrapunkt nüüd siis hiljutised valimised Bangladeshis ning anname kõigepealt sõna raporti autoritele. proua Kronenberg, kaks pool minutit. suur tänu. hiljuti äh, sure, surid mitmed inimesed politsei